Chers collègues, on va commencer déjà. alustame, kallid kolleegid, me alustame, kallid kolleegid. Chers collègues, on va continuer me jätkame järgmise päevakorrapunktiga oma päevakorras. mõttevahetus Cecilia Malmströmiga, kes on siseasjade volinik. soovin teile ütlemast siia tere tulemast. me, on, toimub siin esmane mõttevahetus libekomisjonis pärast valimisi. Teie portfell on väga Äh, mahukas, tegelikult paljude küsimustega, äh, see küsimus migratsioon, võitlus äh, kuritegevuse vastu ja nii edasi. meil toimus möödunud nädalal mõttevahetus Itaalia ministriga Mare Nostrumi ja Frontexi osas. kõigepealt saavad sõna äh, koordinaatorid, siis saab sõna proua Armström ja siis saavad teised, sõna teised äh, komisjoni liikmed, palun. Eh... suur tänu teile, lugupeetud äh, aseesimehed, kallid eh, uued ja vanad eh, saadikud, palju õnne teie mandaadi puhul, hea meel teid näha ja toovin, soovin edukat koostööd järgnevateks kuudeks ja nädalateks. ma tahaksin rääkida sellest, mida me oleme saavutanud viimase viie aasta jooksul ja ka sellest, mis meil ees seisab teie uuel mandaadi ajal Lissaboni leping äh, on andnud äh, parlamendile komisjoniga võrdsed õigused äh, justiits- ja siseküsimustes ja Lissaboni leping on selgelt mõjutanud meie senist viimast viieaastast koostööd. kõigepealt tahaksin rääkida sisserändest ja varjupaigapoliitikast. välispiiridel ja kogu maailmas äh, on olukord äh, hetkel äh, erakorraline. on öeldud, et äh, meil ei ole olnud maailmas konflikte samaaegselt nii palju, kui on praegu pärast teist maailmasõda. üle kogu maailma viiskümmend kaks miljonit inimest on nendest konfliktidest puudutatud ja paljud nendest on põgenikud nii et olukord on väga keeruline ja see on väljakutseks äh, kogu maailma üldsusele, aga eriti Euroopale. asüül, nagu te teate, on äh, teema, mida me oleme komisjonis põhjalikult käsitlenud, me võtsime vastu uue varjupaigasüsteemi, viies sisse võrdse kohtlemise üle kogu Euroopa Liidu ja tagades, et sarnaseid juhtumeid käsitletakse äh, sarnaseid. seadusandlus oli loomulikult samm edasi, olgugi et me oleksime võinud äh, minna veelgi kaugemale. Euroopa Komisjon äh, teeb nüüd enda poolt äh, kõik, et rakendamine ja elluviimine leiaks asest äh, korralikult kõikides liikmesriikides ja ka teie peaksite omalt poolt äh, avaldama survet oma koduriikide valitsustele. me oleme täheldanud varjupaigataotlejate ja põgenike arvu kasvu oma Liidu lõunapiiridel, aga sellest on olnud puudutatud ka paljud äh, põhjapoolsed äh, riigid. Kreeka, Malta on silmitsi äh, põgenikevoogu, sajad tuhanded inimesed on üritanud üle Vahemere tulla Itaaliasse tihti merekõlbmatute sõiduvahenditega Mare Nostrum programmi raames on äh, päästetud nüüd juba üle tuhande inimese merehädast äh, ja see on äh, suurepärane saavutus Itaalia ja teiste riikide ametkondade poolt. me toetame itaallasi, Frontex on olnud ka selles osas väga aktiivne. Itaalia minister Alfano oli äh, Brüsselis eelmisel nädalal ja me arutasime põhjalikult äh, seda, kuidas oleks võimalik Itaaliat veelgi paremini toetada. operatsioon, milles me kokku leppisime, rakendub äh, jaanuaris, see ei ole Mare Nostrumi koopia või asendus, vaid tegemist on ähm, fokusseerituma ja limiteerituma ähm, programmiga või operatsiooniga, meil on kindlasti vaja sellele ka Euroopa Parlamendi toetust ja ka äh, toetust eraldatavatele finantsvahenditele Euroopa Liidu eelarvest. Süüria kodusõja mõjud, Iraagi konfliktide mõjud ja muud konfliktid meie vahetus läheduses toovad kaasa suurema põgenikevoo Euroopasse ja lisaks on inimesed, kes põgenevad mitte konfliktide, vaid äh, vaesuse käest. me võtsime vastu strateegilised suunised, et olukorrale kõikehõlmavalt äh, läheneda. me tugevdame koostööd äh, lähte- ja transiitriikidega, viime ellu tagasisaatmisprogramme ja samuti on meil võetud samet uurida äh, seda, kuidas toimivad need äh, inimkaubitsemise kuritegelikud äh, võrgustikud. me peame arvesse võtma loomulikult äh, rahvusvahelisi konventsioone ja lepinguid, millele me alla kirjutanud, aga demograafiline olukord Euroopas on selline, et et äh, meil on tegelikult vaja sisserändajaid. me peaksime ka nägema rännet võimaluse, mitte ohuna, nagu seda tihtipeale nähakse. me oleme teinud olulisi edusamme ka seadusliku sisserände pakkumisel. põgenike osas me võiksime teha enamat, aga me oleme pööranud äh, erilist tähelepanu inimestele, kes otsivad äh, tööd. meil on hooajaliste töötajate direktiiv, mis keskendub äh, just äh, väheste erialaste oskustega inimestele, keda meil on siin Euroopas äh, ka väga vaja. meil on ettevõtete siseste lähetamiste direktiiv, mis on samuti nüüdseks rakendanud Euroopa Parlamendi roll nendes valdkondades on äh, väga oluline, meil peavad olema head tasakaalustatud tekstid, mis vastavad Euroopa väärtustele, aga kõik äh, sõltub loomulikult lõppkokkuvõttes rakendamisest. edasi äh, sooviksin rääkida Schengenist suvel kaks tuhat üksteist oli meil väga keeruline olukord nii sisuliselt kui ka formaalselt aga me oleme saavutanud ähm, olulist edasiminekut. meie piirid on paremini valvatud, meil on tagatud äh, suurem läbipaistvus ja meil on Euroopa kontrollisüsteem paigas kõik need äh, muutused on paika pandud uues Schengeni hindamissüsteemis ja selle rakendamine toimub äh, praegu korrapäraselt. mul on hea meel selle üle, et me oleme tugevdanud oma poliitilisi sidemeid Euroopa Liidu väliste riikidega. näiteks äh, oleme me viimas läbi viisa lihtsustus äh, läbirääkimisi viie Balkani riigiga, ka Moldovaga, räägime läbi Peruu ja Kolumbia ja veel seitsmeteistkümne kolmanda riigiga. Peruu ja Kolumbia teemalised raportid tulevad komisjonis hääletamisele paari nädala pärast. Gruusia, Ukraina, Türgiga on meil viisalihtsustusläbirääkimised käimas, Maroko, Armeenia, Aserbaidžaan, Tuneesia on meil äh, partnerid, strateegilised partnerid äh, varjupaiga ja rände küsimustes. samuti oleme me sõlminud mitmed tagasisaatmislepingud, mis on loomulikult äh, väga oluline osa varjupaiga ja rändepoliitikast. ja kui nüüd rääkida julgeolekust ja võitlusest organiseeritud kuritegevuse vastu, siis kõigepealt äh, tahaksin rääkida inimkaubandusest see on kohutav kuritegu ja see eksisteerib kõikides liikmesriikides. viis aastat tagasi oli Euroopa Liidu liikmesriikidel väga erinev lähenemine sellele küsimustele, osadel oli seadusandlus karm, teistel väga lõtv. nüüd meil on paika pandud äh, karmimad äh, karistused äh, ja sarnane lähenemine üle kogu Euroopa Liidu ja inimkaubanduse vastase võitluse direktiivi osas oli meil ka väga oluline saada Euroopa Parlamendi toetus, mille me ka saime. me oleme teinud koostööd ka kodanikuühiskonnaga, erasektoriga ja ma väga loodan, et see teema jääb aktuaalseks ka eesseisval mandaadi ajal. korruptsioon on äh, kuritegelik tegevus, mis on samuti väga äh, hävitav, see õõnestab äh, demokraatlikku korda ja majandussüsteemi. korruptsiooni osakaal on sada kakskümmend miljardit eurot Euroopas aastas. eelmisel kevadel esitleti esimest Euroopa korruptsiooniraportit head praktikad ja lahendused äh, need, mida meil tuleb omavahel äh, vahetada ja levitada, et äh, saavutada suurem äh, poliitiline surve ka selles valdkonnas ja saavutada edusamme. nagu te teate, siis me otsustasime kokku leppida, kuidas konfiskeerida ja külmutada kuritegelikul teel saadud vara ja ka see on väga oluline samm edasi. möödunud suvel kajastas ajakirjandus tugevalt terrorismi ja vägivaldset äh, ekstremismi. meil on seadusandlus, äh, mis äh, käsitleb nüüd juurdepääsupiiranguid riskantsetele kemikaalidele, millest on võimalik ehitada pomme ja meil tuleb edasi tegeleda ka keemiliste ja radioaktiivsete ainete teemaga me oleme tõhustanud oma võitlust äh, kuritegelike võrgustike äh, vastu, meil on vastav äh, platvorm, kus inimesed saavad infot vahetada ja ennetada igasugust vägivaldsust. me nüüd kasutame ära olemasolevad kogemused, kutsume kokku teadlased, usujuhid ähm, kodanikuühiskonna esindajad, kodanikud, koondame kõik selle teadmise teatud teadmiste keskusesse ja liigume sealt edasi. edasi PNR andmete lepingut USA ja Austraaliaga on äh, andnud äh, võimaluse paremaks võitluseks terrorismi vastu oleme jätkanud äh, arutelusid andmekaitse teemal, samuti mis puudutab ähm, jälgimiskontrolli, eraelu kaitset ja isikuandmete kaitset. oleme käsitlenud ka küberkuritegevust, mis on üks olulisemaid ohtusid meie julgeolekule. oleme kokku leppinud äh, seadusandluses, äh, mis äh, puudutab äh, suuremahulisi äh, rünnakuid, oleme loonud Euroopa kuri, küberkuritegevuse vastase võitluse keskuse, et äh, tõrjuda ja ennetada selliseid rünnakuid äh, Euroopa Liidus. Euroopa küberkuritegevuse keskuse üks põhiülesandeks on kaitsta lapsi internetis äh, ärakasutamise eest. vastav direktiiv näeb ette, kuidas karistada kurjategijaid, kuidas kaitsta ohvreid koos Erik Holdeniga äh, USA peaprokuröriga me lõime ühise võitlusplatvormi äh, lapsporno vastu ja sinna on äh, kaasatud ka viiskümmend neli äh, teist riiki. nõukogu on pannud äh, kirja strateegilised suunised justiits- ja sisevaldkonnas järgnevateks aastateks. ja nüüd äh, suureks väljakutseks on äh, loomulikult kõikide nende teemadega toime tulla ja väga tähtis on sealjuures vastu võetud seadusandluse rakendamist ja elluviimist jälgida üle kogu Euroopa Liidu ma olen kindel, et äh, Euroopa Parlament äh, mängib siinkohal olulist rolli. täna pärastlõunal äh, te jätkate oma koosolekul rahastamisteemasid, teemalisi arutelusid ja lõpetuseks, proua esinaine, tahaksin öelda, et loomulikult järgmine komisjon peab tulema välja uute algatustega, aga mõningaid asju tuleb veel ära teha, enne kui te minust lahti saate. laual on äh, mõned teemad, äh, mille osas meil on ehk võimalik edasi minna või nad lausa lõpuni viima. kõigepealt ähm, Europoli reform, vaatan siinkohal Kristiiniost, parlamendi äh, esimene lugemine leiab aset nüüd sel sügisel. ma loodan, et me saavutame siin tasakaalustatud tulemuse nii et äh, oleks tagatud julgeolek ja samas ka isikuandmete kaitse. samuti äh, oleme me politsei koolituskeskuse CEPOL-i osas edasi liikumas, äh, ma loodan, et ka seal saame veelgi ähm, paremaid äh, tulemusi, eriti mis äh, puudutab korrakaitsjate äh, koolitusprogramme. see on kindlasti ähm, ka küsimus, mis on parlamendi jaoks väga oluline. me peame andma Tsepolile kindlad tagatised tuleviku suhtes. loodetavasti liigume edasi ka üliõpilaste, assistentide ja teadlaste piiriülase liikumise reeglite lihtsustamise osas Cecilia Wikström on siinkohal teinud äh, väga tõhusat tööd. meil on äh, vaja neid inimesi äh, siin Euroopa Liidus loomaks töökohti, loomaks ettevõtteid või aitamaks kaasa siinsele teaduselule. loodetavasti meil õnnestub ka viisapaketi osas kokku leppida, nii et et äh, oleks viisalihtsustused äh, paljudele kolmandate riikide kodanikele äh, paigas ning et Schengeni reeglid oleksid veelgi harmoneeritumad. enne suve algust jõudsime nõukogus põhimõttelisele kokkuleppele Kanada Euroopa Liidu PNR lepingu osas. kokkuleppe projekt äh, on äh, kindlasti oluline samm edasi võrreldes praeguse kokkuleppega, eriti just andmekaitse osas. ja lõpetuseks, kui rääkida PNR-lepingutest, äh, siis meil on äh, kohutavad arengud Iraagis ja Süürias ja sellest peame ka meie eurooplastena omad järeldused tegema. siseasjade äh, nõukogus äh, oleme me pööranud äh, tõsist tähelepanu nende välisvõitlejate probleemile. Nad on väga ohtlikud Euroopale. Lähis-Idas äh, toimub nende võitlejate tõhus koolitamine ja relvastamine ja me peame sellele olukorrale reageerima ja kindlasti äh, peame me jätkama ka PNR-lepingute vastavat edasiarendamist. nii et äh, tegin kokkuvõtte sellest, mida me oleme teinud ja kus me praegu oleme, mõeldes ka uutele liikmetele, et neid äh, kurssi viia. Euroopas siin me võime olla ühel või teisel teemal eriarvamusel, aga lõpuks meil tuleb jõuda kokkuleppele, Euroopa mudel seisneb kompromissides nii et äh, hea meelega võtan vastu teie küsimused ja kommentaarid ja järgnevate nädalate või kuude jooksul jätkan selle teemaga. suur tänu. Ehm, nagu te teate, kallid kolleegid, oli proua Malmström samuti ehm, siin kunagi saadik kolm-neli aastat ning kõigepealt saab sõna nüüd äh, Rahvapartei koordinaator suur tänu, volinik. nagu te ütlesite, see valdkond, milles te olete tegutsenud, on edasi liikunud äh, tõsise kuritegevuse valdkonna, vastase võitluse valdkonnas, terrorismi vastase võitkonnas, valdkonnas, küberkuritegevuse valdkonnas edasi liigutud. mina olen pärit Maltalt ja ma olen väga teadlik sellest, kui oluline on Mare Nostrum olnud elude päästmiseks merel ja samuti, kui oluline on see, et tulevikus heade eesmärk, tulemuste saavutamiseks oleks piisav tugi olemas. uue operatsiooni ellukutsumisel peavad liikmesriigid liikuma konkreetsema solidaarsuse poole, me peame eesmärki ühiselt jagama. aga siiski detailid selle projekti juures on äh, ähmaseks jäänud mõned väidavad, et see hakkab asendama Mare Nostrumit, teised ütlevad, et see täiendab seda. ma arvan, et seda uut programmi tuleks paremini selgitada ja detailsemalt mm, esitleda. samuti on oluline liikmesriikide osalus ressursside tagamisel, sest ilma selleta ja see ilma Frontexi toetuseta ei ole võimalik seda projekti edukalt ellu viia. seega, milline on praegu olukord ja ma jään ootama meie homset kohtumist. proua Siipel, palun sotsialistide fraktsioonist. Möchte... suur tänu. ma liituksin sellega, mida eeskõneleja juba ütles. ma oleksin väga tänulik, proua Malmström, kui te selgitaksite, kuidas Frontex pluss see uus programm välja hakkab nägema, te ütlesite, et see võiks juba novembrikuus alata, aga praegu minule ei tundu selge olevat, kuidas liikmesriigid selles osalevad. ja samuti huvitab mind üks teine küsimus. kuna tegemist ei ole ainult põgenike päästmisega, vaid ma küsin ka, kas Itaalia valitsuse soov ei ole ka see, et need põgenikud, kes Itaalia vetest ära päästetakse, ei jääks kõik Itaaliasse. kas ei soovita ainult põgenikke päästa, vaid neid ka jagada teiste liikmesriiki vahe, riikide vahele? ja teises kontekstis ebaseadusliku rände vastu võitlemise programme Hermes ja Eneast soovitakse liita. mul on aga praegu veel arusaamatuks jäänud, kuidas see praktiliselt välja näeks. Te puudutasite oma sõnavõtus ka ebaseaduslikku, mm, vabandust, seaduslikku rännet. on inimesi, kes soovivad Euroopa Liidu tulla, et töötada siin. kas on lisaks olemasolevatele veel või uusi võimalusi planeeritud, kuidas Euroopa Liitu siseneda võiks. ja kui palju on kolmandate riikide inimesed üldse informeeritud praegustest võimalustest, et nad võivad neid võimalusi kasutada? ja nüüd viimane punkt puudutab neid välisvõitlejaid. mind paneb mõtlema, miks me siin me peaksime tahtma keelata sakslasele, kes soovib Saksamaale tagasi tulla, sisse tulemist piirata. ja võib ju olla, et ühes liikmesriigis on kolmsada sellist välisvõitlejat. kas ma tunnen neid? kui ma tunnen neid, miks ma neid äh, uu-, nende tegevust uurima ei hakka ja kohtu ette ei too, ma ainult ma oletan ma, et nad võivad olla ohtlikud see on muidugi nüüd menetlusõiguse küsimused. ja me ei tohi unustada ka süütuse presumptsiooni põhimõtet. ma tahaksin rõhutada sellele, et me, võib juhtuda, et me võtame kinni inimesi, ei luba neid riiki siseneda ja selle otsuse aluseks on ainult oletus ja sellepärast ma tahaksingi teada, millised tegevused selles valdkonnas sellise probleemi ennetamiseks on plaanitud? Uh, härra Kirkhope, palun. aitäh. ma tahaksin väljendada oma tänu volinik Malmströmile. ta on välja toonud ainult mõned teemad, oma dokumendist ja oma tööportfellist, aga see näitab, kui suured probleemid on tema lahendada olnud. sellega on kaasatud olnud inimesed ka meie saalist, aga ta on pidanud tegelema väga keeruliste probleemidega ja ta on seda väga tublisti teinud ja ma soovin talle kõike head Eh, edaspidiseks ja ma tahaksin väljendada oma tänulikkust ja oma kiitust tema tehtud tööle. mul on mõned mõtted, mida ma tahaksin siin välja tuua. ma ei tahaks kolleege siin tüüdata, aga ma tahaksin öelda eh, selle kohta, mida volinik ütles äh, julgeoleku üldise olukorra ja välisvõitlejate kohta, samuti nõukogu suuniste kohta, siis ma tahaksin rõhutada, et see on teema, mis vajab tähelepanu ja me peame selle teemaga kindlasti edasi liikuma. suur tänu, et volinik seda seisukohta ka väljendas. nüüd rääkides inimkaubandusest, siis minule teevad erilist muret lapsed, kellega kaubeldakse. see on häbiväärne lugu see ei ole lihtsalt kuritegevus, see on moraalselt täiesti õigustamatu. ja ma leian, et liikmesriigid peaksid teadma, et teatud juhtudel ma pean kurbusega tõdema, et lapsi koheldakse täpselt samamoodi nagu täiskasvanuid äh, kinnipidamise ja piirangute ja kõikide osas. ma olen seisukohal, et äh, lapsed vajavad teistsugust kohel-, kohtlemist kus on siin inimlikkus? ja ma arvan, et see, selleks, et päästa Euroopa Liidu maine, seda olukorda tuleb parandada. nüüd rahapesu, rääkisin just enne siia koosoleku tulemist äh, rahapesu teemadel ühe kolleegiga. nüüd äh, praegu ma jagan raportööri tööd rahapesu valdkonnas ja ma usun, et me peaksime olema oma töös proportsionaalsed me peame tegelema suurte kurjategijatega, kes tegelevad ulatusliku rahupesuga, aga, aga samas me peame elu siiski talutavaks muutma nendega, kes seaduse piires raha, rahaga kokku puutuvad ja rahavahendusega. me oleme rääkinud Frontexist ja EASO-st seoses Vahemere piirkonnaga, aga ma leian, et on oluline, et me selle rahaga nende liikmesriikide põhiõiguste õigused selgemaks muudaksime. ma leian, et põgenike ja varjupaiga taotlejate tingimused on puudulikud, meil on suured probleemid rändega kogu Euroopa ulatuses ja ma ütlen, et reeglid on reeglid. ja reeglitest kõrvalehiilimine, ükskõik kas kurjategijate või tavaisikute poolt, eh, on taunitav ja igal juhul me ei tohi unustada neid, kes tõepoolest varjupaika vajavad ja soovivad seaduslikult Euroopa Liitu siseneda, mitte selleks, et süsteemi kuritarvitada. aitäh! suur tänu, härra Kirkop. nüüd annan sõna proua Vikströmile, palun. Merci, madame la presidente. So after the tragedy we all know what happened. pärast tragöödiat, mis peaaegu aasta tagasi toimus, kõik Euroopa mm, juhid olid sellest olukorrast masendatud ja paljud kaeblesid selle üle, et Euroopa Liit ei tegutse piisavalt, aga samas tihtipeale needsamad liikmesriigid blokeerisid Euroopa Liidu tasandil astutavaid samme. Frontex pluss projekti edu sõltub liikmesriikide panusest ja nende valmisolekust panustada operatsiooni ja elude päästmise missiooni panustada ma olen suure huviga lugenud kahekümne seitsmenda augusti pressiteadet, kus räägiti panustest Frontex pluss projekti. kuidas hakkab aga Frontex pluss Mare Nostrumit täiendama ja mil kujul Mare Nostrum oma tegevust jätkab? see peaks ka selgemaks saama ilmselt hakkab Frontex pluss ka päästeoperatsioone mm, läbi viima, kas on nii? ja millal kui me räägime garantiidest põhiõiguste osas, siis see on oluline teema, mis peaks olema meil, meie ees, mida on võimalik Äh, analüüsida, läbi rääkida. kui me rääkisime Frontexi määrusest, siis me tegime märkimisväärselt äh, täiendusi just põhiõiguste osas, meil oleks väga oluline ka see dokument võimalikult kiiresti kätte saada, et me saaksime seda põhjalikult analüüsida ja oma seisukohti väljendada. mul oleks veel mõtteid, mida ma välja tahaksin öelda, kuid siiski ma jätan aega ka kolleegidele, kes soovivad sõna saada. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Ernst suur tänu. tahaksin rääkida kolmest punktist. kõigepealt äh, ränne ja asüül. Te kõik rääkisite sellest, et äh, meil on väga palju inimesi, kes soovivad Euroopa Liitu sisse rännata ja küsimus on nüüd äh, selles, et äh, millised äh, tõkked oleks vaja liikmesriigiti äh, püstitada. Te rääkisite seda, et Mare Nostrum asendatakse Frontex plussiga. ja mina tahaksin küsida nüüd järgmist. me ei tea, kui palju see kõik maksma läheb, ajakirjanduses sellest ei räägita, aga kas teil on ettekujutus, millistest summadest me siin räägime? ja teiseks kas liikmesriigid on juba andnud oma nõusoleku panustada, millised liikmesriigid on öelnud oma jah-sõna ja kolmandaks ümberasustamine. kas te olete mõelnud äh, võtta tarvitusele meetmeid äh, ümberasustamisprogrammi osas ja kui nüüd äh, Frontex pluss rakendub, siis millised äh, merepiiri suunised siis on äh, üldsegi rakendatavad, mida siis tehakse nende sisserändajatega seal mere peal? nii palju siis äh, rände ja varjupaiga kohta, teiseks need džihadistid, et kas nende tõttu tuleks muuta sisse ja väljasõitu Schengenist, ma saan põhimõtteliselt äh, muredest aru, aga kui avada üks uks, siis äh, see lõpuks ei puuduta mitte ainult džihadiste, vaid ka teisi. me peaksime mõtlema, kuidas selle grupiga reaalselt nüüd äh, toime tulla, nagu ka proua Sipel valmis. ühesõnaga, kui me praeguse regulatsiooni sisse viime, siis me võib-olla avame sellise ukse, mille üle me lõpuks ei ole väga rõõmsad. ja nüüd, mis puudutab PNR-i, siis äh, ma saan aru siin härra Kirkhopi rõõmust, aga meil on Euroopa Kohtu otsus olemas, mis puudutab äh, andmete eelsalvestamist. Euroopa Kohus äh, keelas selle täielikult. üks direktiiv äh, põhimõtteliselt tühistati selle otsusega ja kui nüüd üle lugeda, siis see Euroopa Kohtu otsus ütleb, et kuna see küsimus puudutab kõiki inimesi ja kõiki andmeid siis ei olegi üldsegi tagatud terrorismivastase võitluse osas edusammuse saavutamine. nii et mida te praegu teete selleks, et kontrollida, milliseid äh, direktiive, määrusi ja ma ei tea veel, mida kõike on vaja muuta Euroopa ja riiklikul äh, tasandil nüüd? mida te olete teinud äh, kontrollimaks et äh, Euroopa Kohtu otsus andmete eelse arvestamise kohta oleks kooskõlas seadusandlusega. suur tänu ja nüüd saab järgmisena sõna kolleeg Keller. suur tänu, proua volinik, et te täna meie hulka tulite ja puudutasite ka Mare Nostrumit, aga kõigepealt ma mm, tahaksin puudutada mm, viisateemat te ei rääkinud Kosovost, võib-olla te puudutaks seda. ja Mare Nostrum tõesti on äh, arusaamatu ja Frontex ja Mare Nostrum, nemad koos, kas nad asendavad üksteist, kas kas Mare Nostrum kaob ja tuleb Frontex pluss? kui mitte, siis millised osad jäävad alles? või millised äh, Vahemere piirkonnad ei ole enam kaetud? millistes piirkondades äh, lastakse põgenikel surra ja millistes mitte? ma leian, et see on üsna oluline küsimus, mida tuleks puudutada. ja samuti ma seaksin küsimuse alla Frontexi võimekuse Mare, Mare Nostrumi ülesandeid täita. me teame, et Frontexi ülesanne on takistada inimestel sisenemist aga samas tegelikult on meil Vahemeres vaja humanitaarmissiooni, mille ülesanne on inimeste elusid päästa. see ei ole Frontexi ülesanne. siin on ülesande asetuses äh, erinevus sees, me ei tea, kuidas äh, piirivalveüksus saab korraga humanitaaroperatsioone läbi viima hakata, minu meelest see on tõsine probleem ja paneb mind kahtlema kogu selle ürituse teostatavusest ja loomulikult on mul veel detailide kohta mitmeid küsimusi. näiteks, kes võtab vastutuse nende inimeste eest, kes päästetakse? seda teemat me oleme Frontexi raames juba pikka aega arutanud. ja oluline on meeles pidada seda, et päästa tuleks ju kõik, mitte ainult mingisugused põgenikud kes äh, hakkab tegelema ülesannete jagamisega, kes millise piirkonnaga tegeleb, sellega on kaasnenud mitmed katastroofid, kuna ei ole täpselt ära jagatud, kes mida tegema peab. ja samuti on mul küsimus, mida selline liitmine, mida siin on välja pakutud, endaga kaasa tooks? millised on need tegevused, mis on Frontex plussi tegevuse keskuses, kas seire, laevade põhine seire, milline see töö hakkab välja nägema. ja loomulikult eelarve on huvitav teema, sest milline Frontexi eelarve osa määratakse tulevikus Frontex plussile? kas te oskaksite ka rääkida seda, mida eeldatakse liikmesriikidelt personali ja materjalide osas, millist materjali, kui palju, nagu juba Itaalia ütles, et kui nemad on see põhiline vastuvõtjariik, siis nad sooviksid ka mingisugust kompensatsiooni, seda ei ole Frontexi raames ette nähtud. Saksa ajakirjanduses on täna lugeda olnud huvitavaid väljaütlemisi Saksa ja Itaalia, kes teevad ka koostööd Prantsuse valitsusega eh, vastutuste jagamise osas, kuigi nad on öelnud, et ülesanded tuleks jagada erinevalt, aga samas tuleb Dublini määrusest kinni pidada. ma ei tea, mida te selle kohta oskate öelda, mida sellest öö, oodata, mida see Dublin kolme koh-, jaoks üldse tähendab? viimase koordinaatorina saab sõna proua Ferraro. suur tänu teile, proua Malmström. mina kordan seda, mida ma juba ennegi olen öelnud. ja kordan ka seda, mida ütlesid meie kolleegid. ehk siis Frontex plussi ja Mare Nostrumi kohta. küsin sellepärast, et minister Alfano eh, sellepärast, et eh, siin on rõhutatud, et Frontex kaks hakkab asendama Mare Nostrumit kuid äh, siin on räägitud sellest, et äh, et äh, need nii-öelda täiendavad teineteist. ma sooviksin nüüd täpselt aru saada, mis toimub. sooviksin et, äh, küsida ka äh, selle kohta, kas Frontex kaks hakkab tegutsema või ei ja rahvusvahelistes vetes, see oleks suur erinevus Mare Nostrumiga. sooviksin teada, mis toimub äh, Äh, nende laevadega, mis äh, jõuavad äh, rahvusvahelistesse veetesse, kas neid inimesed lastakse seal uppuda, kes võtab vastutuse päästetööde peale enda peale? sooviksin konkreetset vastust. ning sooviksin teada, kas tegu on ainult piiride kontrolli ja valvamisega või osutatakse ka abi tegu on või osutatakse ka abi, tehakse ka päästetöid. Mare Nostrumi tegevuse aeg lõpeb ju novembris. aga mina eh, tahaksin teada, kes selles osalevad, kas näiteks Saksamaa samuti osaleb, milline tema roll hakkab olema? võttes arvesse praegust äh, kriitilist olukorda migratsioonivaldkonnas ning äh, veel kaheksakümmend kolm miljonit on väga oluline, väga suur äh, summa raha. kas te ei arva, et kulusid võiks paremini äh, hallata, kas näiteks Sitsiilias ei võiks äh, olla äh, selle äh, tegutsemis, Frontexi tegutsemiskoht on üks kohtadest, kuhu migratsioonivood kõige rohkem on suuna su,, suunduvad. ning samuti arvesse peab võtma seda, et asüülitaotlused on, kus on tublisti kasvanud. suur tänu ta, te olete nüüd mitu küsimust saanud, annan teile võimaluse vastata. suur tänu küsimuste eest. Te kõik puudutasite Frontexit ja Mare Nostrumi küsimust. Äh, alustan sellest. Frontexi asedirektor tuleb äh, homme hommikul siia, härra Ilarias, tema saab äh, küsimustele vastata tehnilistele küsim-, tehnilistest seisukohtadest lähtudes. nagu te teate, Mare Nostrum pandi paika Lampeduusa tragöödia järel. see on täiesti äh, täielikult Itaalia äh, äh, oper-, poolt juhitav operatsioon ning äh, sada tuhat inimest on päästetud nende poolt, see on uskumatult suur arv ja tahaksin õnnitleda itaallasi, sellepärast et nad on teinud ära tohutult tähtsa suure töö. nüüd traagiline külg selle kõige juures on see, et äh, sellega seoses äh, on äh, migratsioonisurve kasvanud, see tähendab seda, et veel väiksemad paadid, veel väiksem, veel kehvemas olukorras olevad äh, veesõidukid on kasutusele võetud, sest teatakse, et päästevõimalused on suuremad. selle tegema, asjaga peame tegelema. niisiis, Mare Nostrum on täiesti Itaalia põhine ettevõtmine, itaallased on need, kes otsustavad, mis Mare Nostrumiga edasi peaks saama. ma tean, et soovitakse seda muuta või järk-järgult lõpetada. Frontex pluss, ma leian, et see on totter nimi, kuid praegu on kasutuses olev nimi Frontex pluss ei ole Mare Nostrum. E, see on piiratum, tal ei e, ole võimalust, meil ei ole vahendeid Mare Nostrumi tööd edasi teha, meil pole inimesi, meil pole mandaati, meil pole raha, meil pole vahendeid Mare Nostrum on äärmiselt kulukas äh, operatsioon. meie ei saa sellise tööga hakkama, oleme komisjon seda öelnud äh, juba pikka aega, me ei kavatse asendada Mare Nostrumit. see võib olla täienduseks, äh, see on piiratud, piiratum operatsioon. me loodan, et koostöös Itaalia, Malta äh, esindajatega, teiste riikidega ka loodetavasti. paneme paika selle eh, operatsiooni täpset eh, ulatust, räägime arvudest, räägime sellest, kui palju töötajaid, kui palju helikoptereid, eh, veesõidukeid ja muud sellist vaja oleks. mul ei ole täpselt arve olemas, sest läbirääkimised Itaaliaga alles käivad. kuid lähi Eh, päevadel või kuudel, nädalatel saab see asi selgeks. igatahes on see operatsiooni ulatus piiratum ning eh, Frontexi mandaat loomulikult eh, tähendab seda, et kui need leia-, kui nad äh, avastavad, et äh, nende läheduses viibib merehädas äh, laev või paat, siis nad abistavad, kuid eelkõige tegelevad nad piiride valvega. praegusel hetkel ärgem unustagem, et, et äh, Euroopa lähedalt äh, toimub praegu tohutu konflikt, isegi kui Süüria põgenikest väga vähe jõuab Euroopasse, kuid neid tuleb aina edasi ning äh, meil ei ole lahendust sellele probleemile, peame, peame järjepidevalt edasi tegutsema, peame tegutsema siis, kui Süüriast põgenikke tuleb ja samas eh, ei tohi unustada ka humanitaarne missiooni Iraagis. Eh, eh, võitleme inimkaubanduse vastu, teeme koostööd transiidiriikidega, kus see võimalik on, näiteks Tuneesiaga on võimalik koostöö teha, kuid Liibüas loomulikult on see palju keerulisem. peame tegema kõik selleks, et ka me olemasolevatest seadustest peetaks kinni et vastuvõtutingimused oleks äh, aktsepteeritavad, et riigid ähm, äh, äh, peaks kinnima kohustustest, et respekteeritaks Dublini ettepanekuid, et kõik need, kes asüüli taotlevad, kui asüülitaotlus esitatakse, siis on igal inimesel õigus sellele, et tema taotlus vaadatakse läbi. ühesõnaga, hiljem juba on teine asi, kas asüülitaotlus rahuldatakse või mitte, siis tuleb rakendada muidugi äh, Eh, tagasisaatmise eh, direktiivi. ja nüüd eh, inimesi tagasi ajada on kuritegu, see on Euroopa seaduse vastane, see on rahvusvaheliste kokkulepete vastu. see tähendab seda, et tagasiajamist, tagasisaatmist ei äh, tohi lubada, seda juhtub igal pool maailmas, kuid see on rahvusvahelise õiguse vastu ning kui me iganes sellest midagi kuuleme, üritame me midagi ette võtta ja üritame veenda liikmesriike, et äh, sellist olukorda uuritaks ning et võetaks kasutusele vajalikud meetmed. kui palju see äh, maksma läheb, ei tea. vaatame asja Euroopa Liidu poolt. vaatame, kas saame sellest aastast järgmisesse aastasse raha üle viia et äh, vaadata, kas saame äh, lisakulusid äh, katta, kas lisaoperatsioone on võimalik korraldada, kas saame seda eelarvet nii palju suurendada, kui see vähegi võimalik on. vajame liikmesriikide abi vahendite hankimiseks, meil on vaja ka lihtsalt finantsvahendeid. peame koostööd tegema nõukoguga selleks, et rohkem rahalisi vahendeid leida nüüd äh, kui Frontex plussi tegevuse ulatus äh, ja ülesanded äh, saavad täiesti selgeks, praegu veel ei ole täiesti selged. siis üritatakse asju arutada kõigi liikmesriikidega ja arutame ka seda minister Alfanoga ning astume kontakt, siin liikmesriikidega, et nendepoolseid äh, ideed, ideede äh, ärakuulamiseks äh, meil on positiivseid signaale näiteks Prantsusmaa poolt, homme külastame Maltat, sest Malta on olukorra pärast muidugi väga mures ning mis juhtub nende inimestega, kes päästetakse, see tuleb lahendada nii kui nii iga Frontexi operatsiooni puhul, enne kui nad isegi alustavad ning mõned äh, Äh, äh, riigid räägivad äh, koorma jagamisest, mulle sõna koorem ei meeldi, sest tegu on inimestega. praegusel hetkel viis või kuus riiki on nendest, need, kes võtavad vastu kõik põgenikud. Itali, Itaalias, Saksamaa, Rootsi ja Prantsusmaa ja siis Belgia, need võtavad vastu seitsekümmend viis protsenti asüülitaotlejatest Euroopa Liidus ehk siis Lõuna- ja Põhja-Euroopa ja siis viisteist riiki ei tee absoluutselt mitte midagi. kakskümmend, me peaks rohkem tegema, meil on kakskümmend kaheksa riiki, meie lahenduses toimuvad sõjad, kuid mõned riigid ei tee mitte midagi. kas riike saab sundida? ei saa. kas on mingisuguseid seadusi nende survestamiseks? ei. me üritame veenda liikmesriike, et ümberasutamisprogrammides osaletaks see aitab kõige haavatavamad inimesed piirkonnast ära tuua, üritame äh, teha selleks kõik, et tehtaks rohkem. miks eh, need inimesed üle Vahemere sõidavad? sellepärast, et legaalselt Euroopa Liitu ei ole praktiliselt võimalik tulla, peame leidma need legaalsed võimalused. ning see, mida Euroopa saab praegu ära teha, on väga vä,, eh, seda on väga vähe. peame Eh, kogu, peame kokku tooma mõttekojad, eh, eh, akadeemilised töötajad, et mõtteid koguda. praegusel hetkel on väga vähe tehtud, olukord peab muutuma ning peame läbi vaatama tehtud ettepanekud. kaheksandal, üheksandal oktoobril toimuva ministrite nõukogu kohtumisel arutatakse seda küsimust. et loodetavasti ma vastasin nüüd Frontexi eh, küsimustele, ma võin veel pikemalt vastata, kuid äh, tahaksin enne, et kõik küsimused oleks selged. nüüd, mis puudutavad välisvõitlejaid, siis seda küsimust on arutatud, et see on eh, tsiviilküsimus äh, kaheksandaks ja üheksa Euroopa riigi äh, on äh, teatanud, et äh, nende kodanikud on läinud ISISega võitlema Iraaki. Äh, mõned neist tulevad tagasi, näiteks see mees, kes neli juudi muuseumi külastajat Brüsselis mõrvas maikuus, tema oli välisvõitleja. ning Suurbritannia on samuti tähendatud suurenenud ohtu, me ei tea väga palju täpsemalt midagi, tegu on äh, Ehm, tegu on tõsise probleemiga, millega tegelevad rohkem luureagentuurid. me ei saa praegusel hetkel midagi teha Euroopa Liidu tasandil, meil puudub selleks päse, pädevus, mida arutatakse ehm, Saksamaal või Suurbritannias, see on liikmesriikide pädevuses, meie ei saa mitte midagi teha, me saame mõtteid vahetada, peame andmeid, informatsiooni koguma ning äh, nagu äh, meil on oma võrgustikud nagu võrgustik, kus me saame kogemusi vahetada, kus me saame mõtteid vahetada, ettepanekuid, mõtteid vahetame, räägime sellest, kuidas ohvritega koostööd teha. meil on ka sellised eh, eh, võitjad, kes tulevad tagasi, kes eh, on pettunud, ütlevad, et ma ei soovinud seda teha. nii et seda me saame siis teha Euroopa tasandil. tänan lahkete sõnade eest, härra Köökop mis puudutab lastekaubandust, ma olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite. kui puudutab, mis puudutab lastekaubandust, siis meil on erilised sätted selleks, et ähm, lapsi ähm, kaitsta või aidata. mis puudutab sunnitööd, siis äh, kaup-, inimkaubandusdirektiivis on selle kohta äh, oma osa olemas, kuid kahtlemata peame seda eh, eh, edasi jälgima. nüüd, mis puudutab rahapesu, siis eh, ma tean, et minu kolleeg Michel Barnier tegeleb selle küsimusega, nii et ma soovitaksin pigem selles küsimuses tema poole pöörduda. nüüd Kosovo. ma ei maininud seda, vabandust. see on ainuke riik Balkani piirkonnas, mille osas liberaliseerimist pole veel olnud, me teeme nendega koostööd ning toimus uus ähm, kontroll juulikuus, nad on väga paljudes valdkondades teinud äh, nähtavaid edusamme. Äh, praegu toimub valitsuse kokkupanemine seal, me praegu täpselt ei tea, kelle poole seal pöörduda, kuid äh, olulised edusammed on toimunud, kuid samas soovitused järgmiste reformide läbiviimiseks, eh, näiteks eh, saatussüsteem eh, ning samuti, samuti kohtu otsuste langetamine korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse küsimustes ning kui kohe, kui valitsus hakkab tööle, jätkame koostööd Äh, tegema, nendega loomuti loomulikult soovime, et Kosovo samuti ühineks viisavaba süsteemiga, kuid praegusel hetkel ei ole see asi veel nii kaugel, et seda teha. ning veel lõpetuseks, mis äh, puudutab, mis puudutab nüüd andmete salvetamist, ma kujutan ette, et sellega hakatakse samuti, selle kohta küsitakse ka äh, jah, kohtuotsus on olemas, kus öeldakse, et andmete salvestuse direktiiv sellisel kujul, nagu Euroopa Liit seda praegu välja pakub, ei ole proportsionaalne see e, langeb kokku ka komisjoni poolse e, hinnanguga paar aastat tagasi, kus me kritiseerisime seda direktiivi ja kui ma, ma ka käisin seda esitlemas siin teile ning kohus ei ütle, et e, andmete kogumine selleks, et terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda, oleks negatiivne, nad ütlevad lihtsalt, et see on ebaproportsionaalne. kuid äh, Eh, see ei tähenda seda, et eh, liikmesriikide seadusandlus selle koha pealt eh, muutuks kehtetuks, vaid sellega peaks, seda peaks otsustama siis liikmesriikide kohtud. praegusel hetkel me konsulteerime oma õigusekspertidega, vaatame, kas toimuvad mingisugused muutused, sellega peaks tegelema juba järgmine komisjon, pidades sealjuures ka teiega arutelusid. meie meie juristid on soovitanud, et need teised vahendid, TFTP ja nii edasi, on praegu piiratumad oma ulatuses, neil on selged sätted andmekaitse kohta, nii et mitte mingisugust automaatsust ei ole olemas. kuid loomulikult eh, see eh, töö, mida me edasi teeme Euroopa PNR-i osas, eh, või eh, siis eh, väljasõidusüsteemides, mida pole olemas, siis eh, loomulikult saame me üheskoos tugevdada andmekaitsevõimalusi. meie õiguseksperdid praegusel hetkel ei ole tuvastanud mitte mingisuguseid võimalusi teistmoodi peenersüsteemi käsitleda. suur tänu teile, proua volinik meil on kõigest kolmkümmend minutit aega, nii et eh, eh, kõnelejate nimekiri on juba suletud, kui on veel küsimusi, võite te need saata proua Malmströmile kirjalikult ning eh, nüüd saab sõna härra Raadev, üks minut. kakskümmend minutit soovib sõna. kakskümmend inimest soovib sõna. komissar Malmström, през последните години на неспираща гражданска война suur tänu. viimastel kuudel oleme olnud tunnistajateks mitte ainult äh, sellele, kuidas tekivad esile äh, radikaalsed terroriorganisatsioonid, vaid oleme näinud ka seda, kuidas tuhanded Euroopa kodanikud äh, ühinevad terroriorganisatsioonidega, meil on selle kohta väga palju näiteid olemas. Need nii-öelda välisvõitlejad tulevad Euroopasse tagasi ning äh, nad on võimalik oht meie julgeolekule. milliseid meetmeid on kasutusele võetud Euroopa tasandil, Europoli poolt eriti, et äh, me ei peaks siin olema tunnistajaks nende võitlejate poolt läbiviidavale terroriaktile. praegusel hetkel oleme tunnistajateks sellele, et äh, üle kahe miljoni inimese lahkub Iraagist, et päästa oma elu ning äh, nad võivad olla eh, just eh, eh, suundumas praegu Euroopa Liidu poole, kas me oleme valmis selleks, et sellist inimhulka vastu võtta, millised meetmed võtame me kasutusele selleks, et aidata liikmesriike, kes on nii-öelda vastuvõtjad, kas saame ära hoida uue Lampedusa? suur tänu. The... tänan mis puudutab Euroopa Kohtu otsust andmete salmestamise direktiivi kohta, siis äh, selle otsuse mõju andmete kogumise valdkonnas äh, ei puuduta mitte ainult äh, telefonikõnede andmeid, vaid see puudutab äh, igasugust isikuandmete kogumist. selline andmete kogumine ei ole kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega seitse ja kaheksa. nii et äh, kui äh, isikuandmete kogumist põhjendatakse teatud kahtlustega või kahtluste riskiga ainult äh, siis äh, ja juriidiliselt on see jäetud äh, kohtu poolt nüüd lahtiseks, aga kohus on selgelt äh, öelnud, et kõikehõlmav andmete kogumine ei ole kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja see peaks otseselt mõjutama ka PNR lepinguid ja SWIFTi andmete vahetamise lepinguid. ja ma tahaksin detailsemat vastust äh, selle kohta, kuidas äh, kohtu nõudmisi täita. järgmisena saab sõna kolleeg Vinberg. Äh, tänan, ma tahtsin tähelepanu juhtida mõningatele punktidele. Te alati räägite siin äh, seaduslikust sisserändest Euroopa Liitu. mida te arvate näiteks sellest, et äh, konkreetsetes riikides oleksid saatkonnad siis avatud, kes tegeleksid selle legaalse sisserände küsimusega, aga äh, kuidas siis valida välja neid, kes saavad sisse rännata, Tuneesiast näiteks tahaksid äh, paljud tulla Rootsi, aga kuidas neid välja valida, kuidas otsustada? ja kas äh, Euroopa Liit äh, võiks tulevikus teha, panna paika teatud protsendi, et kui palju ka teised liikmesriigid peaksid sisserändajaid vastu võtma, ma küll ei oleks seda poolt, aga küsin igaks juhuks Sofi Intvelt, palun. tänan, volinik, siia tulemast ja meiega neid teemasid arutlemast. mul on mõningad küsimused andmete salvestamise kohta. ma arvan siiski, et kohtuotsuse mõju ulatub SWIFTi ja PNR-ini. ma ei saa aru, miks äh, Euroopa Komisjon surub läbi seda Euroopa Liidu PNR lepingut, kuigi parlament on öelnud äh, selgelt äh, ei. komisjon on võtnud tagasi mitmed algatused, näiteks emaduspuhkuse alase algatuse, kuna tõdeti, et parlamendis toetust sellele ei leita, aga miks siis sellele PNR-ile ikka panustatakse, kuigi sellel ei ole ka piisavat juriidilist alust ja toetust? ja mis puudutab äh, nüüd äh, kõiki neid äh, pealtkuulamisskandaale seoses USA-ga, massilist jälgimist ja seda, et USA salateenistused saavad põhimõtteliselt guugeldada meie kõigi andmeid nendes andmete serverites, mis nende pinnal äh, asuvad, ühesõnaga kõike seda arvestades, millised on meie sammud, äh, kuidas äh, meil on endiselt liiga vähe infot selle valdkonna kohta? kolleeg Joon, palun. suur tänu. siin on kõik väga, teemad väga olulised ja huvitavad, eriti puudutab see rände, rännet olen veendunud selles, et äh, peame äh, suutma erinevad äh, teemad omavahel loogiliselt ühendusse viia ja läheneda kogu teemale holistiliselt. ning kas te arvate, et pärast seda, kui te olete ise olnud Euroopa Parlamendi saadik, kas te leiate, et globaalne äh, Eh, ühtne lähenemine sellele küsimusele on veel üldse võimalik või on see lihtsalt soovmõtlemine? suur tänu, eh, proua Talivõlu um,. Thank you, madam chair, a quick side comment, I would. suur tänu, esinejana ütleb proua Talli. ma oleksin hea meelega tahtnud kõneleda siin malta keeles, aga kuna Malta tõlget ei ole, nagu ka paljudel teistel komisjoni koosolekutel, siis olen sunnitud rääkima inglise keeles proua volinik, suur tänu siia tulemast, ma usun, et viimastel aastatel on Euroopa Liit võtnud samme õiges suunas, eriti just sisserände ja varjupaigapoliitika valdkonnas, aga samas on meil siiski vaja teha veel enamat. eriti, mis puudutab seaduslikku sisserännet, selles osas äh, oleme me väga kaugel võrdsest äh, koormuse või vastutuse jagamise süsteemist Euroopa Liidus. Frontex plussi osas ei ole asjad äh, läbipaistvad. meil peaks algusest peale olema selged suunised paigas, mida Frontex pluss äh, kõige haldama hakkab, millised saavad olema konkreetsed geograafilised piirkonnad, mida kaetakse ja nii edasi. et kui te ütlete, et tegemist ei ole Mare Nostrumi asendusega, siis mida te täpselt selle all mõtlete? väga vähesed liikmesriigid võtavad vastu varjupaiga taotlejaid. kas komisjonil on äh, plaanis teha ettepanekuid paremaks äh, vastutuse jaotamiseks? järgmisena saab sõna kolleeg Atkinson. tänan, volinik, kaks küsimust, üks puudutab äh, ebaseaduslikku sisserännet. Dobri sadam on minu valimispiirkonnas ja sealt tuleb sisse palju äh, ebaseaduslik sisserände nüüd Kalee linnapea sotsialist ähvardab blokeerida lausa sealse sadama. mis on teie arvamused? edasi vahistamismäärusest. meil on olnud siin probleeme äh, Ühendkuningriigi kodanikega, kes on kinni võetud alusetult Hispaanias. Euroopa vahistamisväärus ei ole proportsionaalne. kas äh, teil oleks võimalik äh, selgitada, kuidas võidelda nende ebasoovitavate mm, meetmete vastu, mis võivad kaasneda vahistamismäärusega? proua volinik, ütleb proua Koomes, tänan teid teie poolt tehtud töö eest. mina sooviksin rääkida Ebola viirusest. see on väga suureks ohuks Euroopa Liidu julgeolekule. komisjon ei ole sel teemal eriti sõna võtnud ja reageerinud, me ei tähelda siin mingisuguseid sünergiaid. tahaksin teie kommentaare selle kohta ja teiseks korruptsioonist korruptsioonivastane võitlus on väga oluline. me peame panustama ka siin rohkem justiitskoostööle. näiteks antud äh, hetkel mõistis üks Müncheni kohus äh, süüdi mõningad portugallased ja kreeklased seoses teatavate korruptsioonikuritegudega aga ei ole piisavalt koostööd ja läbipaistvust äh, erinevate riikide justiitsametkondade vahel seoses äh, selliste korruptsioonikuritegude lahendamisel, tänan. Rosa Argentiini, palun. Thank you, Chair. Two short questions. suur tänu, esinejana kaks lühikest küsimust. kõigepealt äh, te ütlesite, et inimesed äh, istuvad äh, nendesse ebakindlatesse paadidesse, kuna seaduslikult nad Euroopa Liitu sisse rännata ei saa, sellega ma olen täiesti nõus. aga kas on siis oodata tulevikus rohkem ettepanekuid tööjõu äh, sisserändamise kohta pärast seda, kui meil on äh, vastu võetud äh, hooajaliste töötajate direktiiv. teiseks, Euroopa Liidu Kanada PNR leping on alla kirjutatud, aga Euroopa Kohus võttis vastu oma otsuse andmete kogumise kohta, kas me ei peaks äh, seda lepingut äh, ka kohtusse kontrollida viima, muidu me läheme vastuollu oma seadustega. suur tänu, eh, proua esimees, proua volinik, soovin eh, veel kord pöörata eh, teie tähelepanu migratsioonivoogudele, mis tulevad Euroopasse läbi lõuna ja Kagu-Euroopa eh, riikide sada nelikümmend neli inimest on palunud asüüli eh, Bulgaarias ning eh, selle aasta algusest peale on see arv juba kakskümmend neli tuhat olnud, see, neid inimesi tuleb aina juurde. Bulgaaria peab ring kinni oma kohustustest, sest selliste inimeste põhiõigusi austatakse, kuid samas meil on raskusi vahendite leidmisega, nende inimeste vastuvõtmisega, meil on eriti raske leida finantsvahendeid olukorra parandamiseks. Bulgaaria ei ole ainuke riik, vaid eh, Euroopa piiridel asuvad riikeid on kõik selle eh, probleemiga vastastuki. kuidas eh, oleks võimalik seda probleemi lahendada näiteks Ehm, eh, solidaarsuse põhimõtet arvesse võttes, eh, samuti ka eh, ka vastastikuse toetusabi, nagu seda näeb ette artikkel kaheksakümmend. proua Maier, palun. Voorzitter, dank u wel. Um, ten eerste, ik vind het nog steeds absurd dat de commissaris hier de... Proua Maier me peame rändevoogusid äh, nägema ka võimalusena, ütlesite te, aga nüüd Frontex plussiga seoses on meil mitmesugust segadust, kas Frontex pluss on siis piirivalve või äh, on see kattevari millelegi muule, kas sisserändajad registreeritakse, kui nad jõuavad äh, Euroopa Liidu aladesse? härra Weidenholzer. härra Weidenholzer, palun. proua volinik, väga oluline on see, et te mainisite nende võõrvõitlejate, foreign fighters äh, probleemi kogu selle fenomeni vastu võitlemisel ei piisa nendest PNR-lepingutest, sugugi mitte. kõige suuremaks probleemiks on äh, nende võitlejate värbamine. Nad äh, koolitatakse džihadistideks. ma olen nüüd seda teemat natukene uurinud ja see värbamine toimub täiesti äh, avalikkuses, näiteks äh, parkides moodsate meetodite abil. võib-olla me peaksime rohkem panustama ka ennetamisele ja vältima ja lõhkuma neid äh, värbamismudeleid, mida praegu kasutatakse, meil peaks olema, eks, vastavad projektid väljatöötamisel suur tänu, härra Weidenholzer ja järgmisena proua Gengi. Sì, eh, non avevo capito bene che si trattasse di me. Eh, um... aitäh, ma tundsin oma nime ära. paljusid teemasid on juba puudutatud. ka mina olen väga tänulik volinik Malmströmile meil on ühised kogemused nende teemadega tegelemisel. mul on üks küsimus. Te ütlesite, et äh, Frontex kak-, pluss ei hakka Mare Nostrumit asendama, et need on kaks erinevat asja. me näeme seda olukorda natukene teises valguses ja ma usun, et see on oluline teema. nagu proua Guillaume ütles, kas me liigume edasi Euroopa Liidu tasandil äh, rände ja põgenike probleemile ja läheneme asjadele üldisemalt, mitte mm, hädaolukorra põhiselt. kas me ei vajaks tugevamat raamistikku tegelemaks rändeteemaga kui pideva fenomeniga. kas meil ei ole mingit teavitamisüritust vaja, selle asemel, et tegeleda piiride kaitsmisega? vaatame inimõigusi, mille eest Euroopa Liidule on rahu auhind antud. proua Spinelli aitäh, proua volinik. ma jagan eelkõneleja muret ja tahaksin mõned mõtted siia veel lisada. Te kiitsite Mare Nostrumit paljude elude päästmise eest. ja on kindlasti inimesi, kes loodaksid, et Mare Nostrum muutub üle Euroopa lisaks projektiks, kuid just vastupidine on toimumas. Frontex pluss ja Mare Nostrum on kaks paralleelselt toimuvat erinevat asja. Frontex pluss hakkab tegelema seire ja kontrolliga, mitte päästmisega. osalevaid liikmesriike ei ole praegu veel palju, me ei tea, mis ressursid olemas hakkavad olema. probleem on selles, Itaalia valitsus kes kutsus Mare Nostrumi ellu, ei suuda seda mõtet niimoodi edastada. Nad ütlevad, et Frontex pluss asendab tulevikus Mare Nostrumit ja jätkab Mare Nostrumi tegevust. ja minu hinnangul, ja ma usun, et te võite sellega nõustuda, see tähendaks ju Mare Nostrumi lõppu. ja see tooks endaga kaasa paljude inimeste hukkumise Vahemerel. aitäh, proua Spinelli. Ambiol, palun. Senora. lugupeetud proua volinik nagu ÜRO kõrge esindaja põgenike küsimustes ütleb, eh, kahe eh, tuhande neljateistkümnenda kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on ligi kaks tuhat inimest hukkunud Vahemerel põgenedes va, eh, sõdade vaesuse nälja eest, mille valitsused ja suurettevõtted neis riikides tekitanud on. Nad üritavad kõik jõuda Euroopasse, millest teie olete teinud kindluse. meie arvates lahendus ei ole mitte Frontex ega Frontex pluss, vaid lahendus oleks äh, mitte, mitte konfliktis riikides äh, olevatele e, ettevõtetele e, relvi müüa. kas te teate, milline on e, olukord lõunapiiril, näiteks Ceutas ja Melias, Hispaania enklaavides Marokos, kus rikutakse pidevalt Euroopa seadusi, Hispaania seadusi? kas te teate, et takistatakse näiteks inimestel ligipääsu rahvusvahelistele abiorganisatsioonidele, Human Rights Watch äh, näiteks on äh, teada andnud, et Hispaania Guardia Civil äh, pidevalt rikub inimõigusi Meliias. kas sellist Euroopat te soovitegi? Madame Lauristin. proua Lauristin. Thank you, madam chair and I also want to thank uh, Mrs Malmström for suur tänu proua Malmströmile selle tubli töö eest, mida selles keerulises valdkonnas on tehtud, mis võib aeg-ajalt tunduda lausa lootusetuna võib-olla on ähm, praegu õige hetk teha mingisuguseid järeldusi, millised on need olulised teemad, mis on peaaegu lahendatud, milliseid uusi ideid, äh, mida, mille rakendamiseks teil ei jätkunud aega või vahendeid, aga mis võiksid uuele komisjonile lauale jääda? millised võiksid olla efektiivsemad üle-euroopalised mehhanismid mitte ainult päästmiseks vaid ka selles osas, mis saab nendest inimestest, kes Euroopa Liitu saabuvad, kuidas neid integreerida. erinevates riikides erinevatel viisidel suunatakse integratsiooni suured rahasummad, kuid tihtipeale ollakse sunnitud tõdema, et integratsioon ei toimu nii, kuidas soovitakse. haridus ja nagu eelpool kõnelejad eh, mainisid lapsi ja noori, kas me vajame efektiivsemaid Euroopa tasemel lahendusi lastele varjupaiga otsivatele lastele, põgenikest lastele, see on väga otsustava tähtsusega küsimus. teine ja kolmas põlvkond on koormaks iseendale ja samuti ka Euroopale ja toovad endaga kaasa uusi probleeme Euroopa ühiskonna jaoks, seega kas teil on ideid tulevikuks? suur tänu, proua volinik, kõigepealt äh, sooviksin teid tänada teie ettekande eest ning selle eest, et tõstatasite olulisemaid küsimusi siin. paljud äh, huvitavad küsimused on juba esitatud, ma ei hakka neid üle kordama, mind äh, huvitab küsimus, mida te juba mainisite, see puudutab rändevoogude haldamist ja see, millised tagajärjed sellel võivad olla, see puudutab näiteks äh, tervishoiuküsimusi, see puudutab julgeolekuküsimusi, siin on mainitud juba ebolat, äh, samuti inimkaubanduse küsimusi ning äh, organiseeritud kuritegevust. eile veel kuulsime Galee ehm, linnapea eh, sõnavõttu, kes on eh, tõsistesse probleemidesse sattunud seoses eh, immigratsioonivoogudega. mõne kuu jooksul on viiskümmend protsenti tulnud juurde illegaalseid immigrante Galee linna. Nende jaoks on see siis transiitpunkt selleks, et pääseda Suurbritanniasse. Euroopa Liit ei saa ei selle tragöödia ees silmi sulgeda kokkuvõttes on ju see seotud äh, meie äh, piiride halva äh, haldamise, kontrollimisega. ärgem unustagem Lampedusa tragöödiat siinkohal ning samas kogu see probleem langeb paljud, mõned Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. kahtlemata Frontex plussil on positiivne Eh, positiivsed tagajärjed, aitab seda inimdraamat, mille tunnistajaks oleme, eh, aitab ehk pisut leevendada ning eh, aitab lahendada probleemi nende immigrantidega, kes hoolimata kõigest siiski Euroopa Liitu suudavad tulla ja liiguvad siin vabalt ringi tänu Schengeni süsteemiga. saame tugevdada päritolu ja transiidiriikidega ning eh, samuti tuleb kinni pidada eh, näiteks eh, nõudmistest inimeste identifitseemisel, eriti puudutab sõrmejälgede võtmist. vabandust, ma juba lõpetan ja sooviksin teada, et kas tuleb, astub ametisse immigratsioonivolinik, nagu seda ütles härra Juncker, ma tahaksin teile meenutada, et meie võitsime valimised suur tänu. Abonné. Sorry. Si on peut plus poser de questions politiques, faut pas être élu, hein, madame. Hein. I'm sorry, non, mais, but euh, thank you very much, madame. Hein. Thank you very much, madame commissioner, for your uh, uh, suur tänu selgituste eest mitmetele rasketele teemadele. mul on üks küsimus kuidas isikud andmete puudutavat määruse töö lõpetamist nõukogus ja seda juba hakata rakendama kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui kõik liikmesriigid ei ole valmis tööd edasi tegema. mida te arvate, kuidas tööd paremini korraldada? ja ma ei tea, kas ma tohin seda niimoodi öelda, survestada eesistujat äh, äh, tegelema selle teemaga, et kuidas seda teemat juhtida. meil on veel kolm inimest, proua Post, proua Pilt ja härra Becker. ja lõpuks saab sõna proua Sipel. meil on juba aeg öö, äh, otsa saanud, kuid võtame pisut veel aega ja siis anname sõna proua volinikule. proua Post. Eh, suur tänu. olen kuulanud arutelusid viimase tunni jooksul ja minus tekitab see arutelu masendust, kuidas me üritame Euroopa Liitu arendada kas Euroopa Liit muutub humaansemaks või tahame me tõesti luua kindlust, mille nimi on Euroopa? ma lootsin, et Frontex pluss hakkab asendama Mare Nostrumit ja selle eesmärke, nüüd on kuulda olnud, et see ei ole plaan. me räägime majandusressurssidest, mis ta, Mare Nostrum on nõudnud, samuti me oleme rääkinud äh, liikmesriikidest, kes ütlevad, et nad ei suuda sellist organisatsiooni luua. ja sellepärast on Itaalia pidanud selle koorma enda kanda võtnud, üks riik selle asemel, et kõik seda ühiselt teeksid ja me leiame, et see on väga kahetsusväärne. me peaksime küsima, kas Euroopa Liit soovib olla humaanne liit, kas me oleme humaanne liit üldse? kas me seisame tõesti nende väärtuste eest, mida me paberile kirja paneme. proua Pilt. suur tänu tehtud töö eest, proua volinik. kui me räägime inimelude päästmisest Vahemere piirkonnas, siis mul oli hea meel kuulda, et te soovite olla pühendatud, pühenduda sellele, et kanda vastutust põgenikega tegelemise teemal, nende päästmise teemal. suur hulk põgenikest saabub Rootsi. me peame inimesi päästma, aga me peame tegelema ka nende inimeste eluga pärast päästmist. see on teise olemusega probleem, millega tuleb edasi samuti tegeleda. mul on hea meel kuulda, et komisjon sellega soovib tegeleda inimkaubanduse teema, mida te kavatsete teha selles osas, et kõik liikmesriigid rakendaksid direktiivide osas, mida me oleme eelmise mandaadi jooksul, ajal vastu võtnud? samuti me oleme tegelenud saatjate saabunud alaealised. kas teil on plaanis ellu kutsuda uus tegevuskava või kuidas see, see teema meie silmade ees püsima peaks? härra Becker, palun. suur tänu. aitäh selgituste eest täna, proua volinik. kõigepealt Frontex. kui sisserände hulk Vahemere kaudu on kaheksakordistunud, siis on ilmselge, et Frontexi eelarve ei ole piisav ja sellepärast ma leian, et eelarve peaks suurenema kahesaja miljoni euro ulatuses kuidas teie see, seda Frontexi eelarvet tulevikus ette kujutate? Te rääkisite PNR-i küsimusest ja välisvõitlejatest. minu küsimus on, millal me selle teemaga tegema hakkame? üldisem küsimus, kas on kontseptsioone komisjonis, kuidas teisi poliitikavaldkonda, näiteks koostöö kolmandate eh, riikidega, et arengutegevust parandada? Äh, sõna on äh, üheks minutiks proua Sippelil, palun. Frontexi teema. Itaalia ütles, et Mare Nostrum lõpetatakse ära ja tuleb Frontex pluss. aga nüüd me oleme aru saanud, et see ei ole enam võimelik. ma tahaksin öelda, et ma nägin Itaalia ministrilt informatsiooni ja ma tahaksin kinnitust sellele, et on kokkulepe, et Mare Nostrum jätkub siseriiklikes vetes ja Frontex pluss hakkab tegutsema rahvusvahelistes vetes. kas see vastab tõele? nüüd annan sõna mõneks minutiks proua volinikule. me loodame veel eelarve osas ka hääletada, seega äh, ei ole palju aega ma püüan lühidalt vastata, aga küsimusi oli palju. proua Tati, te küsisite, kas migratsiooni eh, põgenikul on mingisugune seisukoht olemas, ma ei tea. härra Juncker eh, tegeleb uue komisjoni koosseisuga, kõik ilmselt on selleks ajaks, järgmiseks nädalaks kõik valmis ja siis saab selle küsimuse uuesti tõstatada. küsimused, mis on seotud vahistamisväärusega. ma olen nõus, et äh, nõukogu tegutseb selles osas väga aeglaselt. nüüd rände kohta mõned märkused, te mitmed küsisite, kas nii tulekski käituda. ei, see ei ole parim lahendus. ränne on veel aastakümneid suur probleem Euroopa Liidu jaoks üldiselt ränne on ju hea asi, see arendab, inimesed otsivad uut ja paremat tulevikku. aga kindlasti moodustavad suure osa rändest ka inimesed, kes põgenevad haiguste, eh, sõdade, vaesuse eest, nii nagu me näeme praegu Süürias, Iraagis ja mujal maailmas. ainult tibatillukene osa nendest inimestest eh, soovib tulla Euroopa Liitu. kolmsada miljonit soovivad, ei, vabandust. enamus Iraagi inimesi jäävad oma piirkonda, Euroopa, Euroopasse soovivad tulla neist vähesed, aga me peame siiski meeles pidama, et meil on omad väärtused, mida me peame kaitsma. Need inimesed, kes soovivad Euroopa tulla, me peame kuidagi hakkama saama sellega, kuidas need inimesed saaksid tulla, me peame varjupaiga valdkonda reguleerima, tööletulemise eesmärgiks sisserände teemaga tegelema. see on seotud äh, välispoliitikaga, kaubanduspoliitikaga, paljude teiste valdkondadega. ja ma tahaks loota, et uus äh, parlamendi koosseis suudab laiemalt mõelda, sest see on väga laiaulatuslik teema. on poliitilisi rühmitusi Euroopas, kes näevad seda sisserännet eh, tõsise ohuga, millega on vaja aktiivselt võidelda, mina nende hulka ei kuulu, aga siiski sellised jõud on Euroopas esindatud. me peame lähenema sellele teemale eh, ulatuslikult. loomulikult Frontex pluss ei ole kogu lahendus, see on üks osa sellest. Frontex pluss ei asenda Mare Nostrumit, ma ei tea kahjuks, mida minister täna on öelnud, ma ei oska mm, seda kommenteerida. Mare Nostrumi tuleviku üle otsustab Itaalia ja seda meie ei saa mõjutada. Frontex pluss hakkab seda täiendama, aga mitte seda asendama, see on piiratum, natukene teistsugune ja üsna varsti saavad äh, Frontex plussi mm, tegevuse piirid paika pandud, selleks on vaja suuremat kaasatust, eelarvet ja me tahaksime loota, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki ütleksid, et jah, meie teeme ka oma osa. aga me ei saa sundida Euroopa Liidu liikmesriike seda tegema, me võime paluda, et nad seda teeksid. me võime paluda, et kõik kakskümmend kaheksa kannaksid vastutust, aga ei ole mingit seadust, mida me saame liikmesriikidele peale suruda sellega seoses on ka tööjõu liikumine. meil on mõned õigusaktid, mis on äh, olemas, aga see ei ole piisav. me tahaksime äh, üleüldist seadusandlust. Äh, näiteks teadlaste, teadlasi puudutav seadusandlis, mis on meie, need on inimesed, kes on meile vajalikud, nad on väärtuslikud inimesed ja ometi nõukogu muudab selle selle inimgrupi sissetoomise Euroopa Liitu raskeks. me peame inimeste oskusi, demograafiat silmas pidama ja ma usun, et, et uus volinik hakkab uusi samme selles osas astuma. Ebola teema. me oleme Ebola teema osas eh, nii mõndagi juba teinud, analüüsi tulemusi omavahel ühendada, arstide vahel kontakte luua, eraldada mm, ressursse ja rahalisi vahendeid. me oleme üksjagu teinud, see on tõsine, tõsine probleem. ilmselt tervishoiuga tegelev komisjon võib-olla on rohkem sellest kuulnud. ma ei tea, võib-olla võimalik ka arengu komisjonis on just täna Ebola teemast räägitud ja nüüd PNR teema ja andmete säilitamise teema. jah, see teema on keeruline. Te teate, et andmete säilitamise direktiiv ei olnud minu lemmik. aga tuleb öelda, et see oli selline üldine andmete kogumine, mida direktiiv puudutas PNR informatsiooni puhul on tegemist andmetega, mida reisija iseenda kohta annab. see ei ole selline üldine andmete kogemine. me hindame olukorda nii, et olukord PNR informatsiooniga on oma eripäradega. miks me seda teemat pidevalt edasi lükkame ja ei taha seda, sellest loobuda? minule on jäänud mulje, et te ei ole seda teemat päevakorrast kuidagi maha hääletanud ja te ei ole öelnud, et te olete sellele raudselt vastu. on mitmed liikmesriigil omad PNR-lepingud ja oleks hea, kui see oleks reguleeritud Euroopa Liidu tasandil, et andmekaitse oleks tagatud kõigile. seega ma arvan, et see on siiski olu-, hea asi ja sellega võiks siiski edasi töötada. ja välisvõitlejad. üldiselt on see teema, millega siiski tegelevad liikmesriigid ise, me ei paku välja mingit Euroopa Liidu tasandil lahendist, lahendust. aga meil on ennetavaid programme, selliseid väljumisprogramme ekstremismist ka paremäärmuslusest, sellise, et inimesed võiksid sellest öö, vägivaldsest keskkonnast välja tulla ja see on olnud inimestele abiks. Need on sellised tegevused, mida Euroopa Liit finantseerib ja toetab. kuid seadusandlus on siiski liikmesriikide enda teha, see on nende õigus. proua esinaine, see on kõik, mis ma omalt poolt tahtsin öelda. vabandan, kui ma kellegi küsimused unustasin. üks väga oluline teema, artikkel kolmkümmend kuus. Briti opt-in ja opt-out. komisjon on see, kes peab läbirääkimisi aga ma hea meelega kutsun kellegi, kes selles osas äh, informatsiooni annaks ja me võime sekretäriaadiga kokku leppida, millal see toimuda võiks, nii et te saaksite informatsiooni olukorra üle. proua Sipel, ma saan aru, et mingi informeeriv äh, kiri on saadetud peasekretäriaadile, aga hea oleks, kui see kiri ja see informatsioon oleks kättesaadav ka teistele aitäh, volinik. kõike head teile. ja loodetavasti tulete veel korra siia, enne kui praegune komisjon oma ameti aja lõpetab. nüüd jätkame hääletusega. härra raportöör, kas te soovite sõna võtta? ei. jah, ei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 vous en prie, on va continuer avec... palun, jätkame hääletust. kallid kolleegid, palun jätkame hääletamist. kallid kolleegid proua Pild, palun. palun eh, kontrollime kõigepealt oma hääletuskaarte. palun kontrollime kõigepealt oma hääletuskaarte. kas eh, kõik on oma kaardi pannud juba hääletusmasinasse? palun pange oma kärt hääletusmasinasse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja nüüd kontrollime. tundub, et toimib, kas äh, fraktsioonide arv on samuti õige? see oli kõigest äh, proovi hääletamine. nüüd alustame muudatusettepanekutega. muudatusettepanek kuus tuhat ükssada. poolt? tõstke käsi, palun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 hääletus on lõppenud. tulemused. tagasi lükatud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 hääletus on lõppenud. kas see töötab või ei tööta? One plus, one minus, ça ne change rien. Il y a encore une personne qui est minus kas üks inimene on veel, kes hääletab vastu? kui on kakskümmend seitse poolt ja kakskümmend seitse vastu, siis on see tagasi lükatud. see on minu hääl. kõigepealt ma äh, võitsin selle hääletuse teise, äh, ma ei saa aru, mis toimub, sellepärast et äh, palun selgitage, mis siin toimus selle hääletusega Ah, vabandust, professor Argentiini, aga hääletuse tulemus on selline, üks üleliigne hääletaja on sotsialistide poolt või üks hääletaja on rohkem sotsialistide poolt, vabandust. esim-, esimene kord te selgitasite, te ei selgitanud meile, miks oli vaja uuesti hääletada. üldiselt, kui eh, sama tulemus on, siis ei ole probleemi aga ma esimesel hääletusel võitsin, teisel või, hääletusel kaotasin. ma ei, mulle see asi tõesti ei meeldi praegu. sekretäriaat selgitas mulle, et esimene eh, hääletus oli samuti äh, Ehm, tulemus oli viigiline, sellepärast et oli kaks inimest, kellel oli, kellel polnud kaasas hääletuskaarti ja sellepärast ja nemad, kes olid vastu ja sellepärast oli tulemus eh, samuti eh, eh, nii-öelda võrdne. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanek null üks, kes on poolt? jah. vastu ja erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt va-, vabandust, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, eh, tagasi lükatud kolmkümmend. kes on poolt? kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, kes on poolt. palun mikrofon. siin oli pisut äh, äh väike arusaamatus, kas me hääletame kolmekümmend või kolmekümmend kolme. kolmekümmend kahte hääletasime, kes on kolmekümne kahe poolt. kes on vastu? vabandage. me rääkisime siin muudatusettepanekust eh, kolmkümmend, mina palun selgitage, mida me hääletame. ma sooviksin kolmekümmend kahte uuesti hääletada. muudatusettepanek kolmkümmend lükati tagasi hääletusel nüüd pärast seda hääletasime kolmekümmend kahte. muudatusettepaneku, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? ja kes on vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud. null kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, tagasi lükatud. null viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? kolmkümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, tagasi lükatud. null kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. null seitse, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? kolmkümmend üheksa, nelikümmend kolm, hääletame neid koos. vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend, eh, nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt? see langeb ära null kaheksa langeb samuti ära, nelikümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu? kontrollime seda elektrooniliselt. kontrollime elektrooniliselt. Le vote est clos hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud null üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, kes on erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kak-, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. vastu võetud? no kontrollime elektrooniliselt. Eh, muudatusettepanek nelikümmend neli. vabandust, ütleb esimees viiskümmend neli hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ma arvan, et see on vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kuuskümmend kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletu, tagasi lükatud minu meelest selgelt tagasi lükatud, aga kui soovite, kontrollime elektrooniliselt kuutekümmend nelja. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist ja kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja üheksateistkümnes langeb ära. nüüd resolutsiooniga jätkame. muudatusettepanek üks, see on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse kahes osas. hääletame esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, teine vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt ja vastu. ma arvan, et me peame kontrollima, kontrollime elektrooniliselt kompromissmuudatusettepanekut number kaks hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusette-, suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, era-, vastu võetud nüüd hääletame teist osa muudatusettepanekust seitseteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollite eh, elektrooniliselt, kontrollime elektrooniliselt hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, vastu, võetud. lõpphääletus resolutsiooni poolt. hääletame elektrooniliselt seda hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja tulemused nüüd kallid kolleegid kolm teie seast ei hääletanud. palun hääletame veel korra. Hmm. niisiis, resolutsioon on vastu võetud ning eh, komisjon algab, komisjoni töö algab homme uuesti kell üheksa kolmkümmend